kohta, kas teil on kommentaare selle kohta? Eh, kui ei ole kommentaare, siis sellega on protokoll heaks kiidetud. nüüd teadaanded, kõigepealt eh, proua Isabella de Martini on andnud teada, et eh, ta liitus fraktsiooniga ECR ning ECR-i e liikmete